võtta, jätkata, ükskõik kui raske oleks ka, kui rasked on ka tingimused. jah, tõesti, me ei tohi lasta ennast peatada, mitte